Liidu õigusloomes. suur tänu äh, juhataja teile sõbralike sõnade eest ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele. ja kõike head, armas Kurt. E, e e kolleegid, äh, käesolevaga on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend ja järgmiseks päevakorrapunktiks on suuliselt vastatav küsimus mil, mis on esitatud äh, kodanikuvabaduste justiits- ja siseasjade komisjoni poolt Euroopa Komisjonile. ma tahaksin siinkohal anda sõna härra Svjevkale kaheksa pooleks minutiks. suur aitäh, president, volinik, õiguskomisjonis on loomulik, et me arutame igapäevaselt mitmeid õigusprojekte seoses äriõigusega, pärimisõigusega, tsiviilõigusega tervikuna. kui need projektid, õigusaktide eelnõud, kui need muutuvad siduvaks, siis esitavad need suuri nõudmisi praktikutele, eriti koda, kohtunikele, ühest küljest peavad nad tundma oma riigi õigust, aga mitte ainult, peavad tundma ka Euroopa õigust, teiste liikmesriikide õigust ja eh, me oleme koos Luigi Berlingeriga arutanud väga palju seda, kuidas eh, koolituse kaudu eh, õigus personali paremini informeerida, sest järjest rohkem tuleb igapäevaelus ette olukord, no väga nõudlikke olukordi. järjest rohkem on vaja teada seda, kuidas on õigusakte muudetud, see tähendab, et kohtunikud, teised õiguspraktikud tunneksid hästi Euroopa Liidu õigust ja eh, niisuguste töötajate koolitamine eh, peaks olema õigussüsteemi lahutamatuks osaks. me oleme teadlikud probleemidest, seetõttu tahaksin rõhutada, et koolitus siiski on hädavajalik kolleegide Lene ja Lopez Saglariga tahaksime me äh, avaldada oma kahtlusi äh, nende programmide suhtes, mis näevad ette äh, vähemalt poole õiguspersonali koolitamist aast- või ettevalmistamist aastaks kaks tuhat kakskümmend. me sooviksime, et õigussfääris töötajatel oleks siiski rohkem võimalusi õppimiseks. kuidas saaks parlament kaasa aidata nii olulises töös? Stockholmi programmi ellukutsumisest alates on räägitud Euroopa õigusruumist, Euroopa õiguskultuurist. seda programmi toetavad kõik Euroopa Liidu institutsioonid ja mõistavad, et, et see on oluline. aga kui me nüüd räägime programmist kohtutele aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, siis see on üks kõige olulisemaid programme. me peaksime eh, rääkima sellist keelt, mida kõik omavahel mõistaksid ja me peaksime kaasa aitama õigusvaldkonnas töötavate inimeste koolituse tõhustamisele härra Lopes Aguiar. suur tänu, äh, ma nõustun täiesti härra Svevkaga ja tahaksin ka öelda härra Leene nimel, et äh, meie küsimus äh, tagamaks on õigusekspertide koolitusvajadus, eelkõige muide kohtunikud, kes maksundusega, fiskaalasjadega tegelevad, kes peavad kohaldama Euroopa õigust Amsterdami lepingust ja Lissaboni lepingust alates on õiguskindlus äh, olnud ähm, Euroopa Liidu kui projekti aluseks. tõelise Euroopa õigusruumi loomine on suunatud sellele, et Euroopa Liidu potentsiaali kasutataks täielikult ära arvestades siiski, et erin-, eh, liikmesriigiti on tegemist erinevate õiguskultuuridega, rääkimata eri, eh, Euroopa Liidu liikmesriikide erinevatest keeltest, seetõttu on väga oluline õiguskoolituse võrgustikku tugevdada, eh, tuleks toetada akrediteeritud Euroopa Liidu institutsioone, kes koolitavad juriste, näiteks võiks nõuda, et ka Euroopa Komisjon pakuks õiguskoolitust. kas komisjonil on mingeid kavatsusi selles suunas? pool õiguspraktik-, anda poolele ähm, õiguspraktikutest täiendkoolitust. kuidas toetatakse vastavaid keskusi, äh, kes õigusspetsialiste koolitavad. Euroopa Parlament soovib olla selles valdkonnas proaktiivne, saada, soovib justiitsprogrammile, selle elluviimisele kaasa aidata, samuti toetada pilootprogramme, mis on suunatud kohtunike ja uurijate koolitamisele suur tänu. suur tänu ja nüüd äh, komisjoni nimel saab sõna proua Reding. tänan, juhataja. hindan kõrgelt seda, et Euroopa Parlamendil ja Euroopa Komisjonil on sel teemal sama nägemus meil on olnud ka hea koostöö nii Jüri kui ka Libe komisjoniga ja meil on ambitsioonikas äh, resolutsioon, mis äh, kajastab äh, Euroopa Komisjoni teatis septembrist kaks tuhat üksteist, mis puudutab õigusalast koolitust. Euroopa Komisjon soovib tõsta usaldust äh, õigusvaldkonna vastu, me soovime luua Euroopa õiguspiirkonda ja seetõttu tuleb tugevdada koolitust selles valdkonnas. meie eesmärgiks on see, et seitsesada tuhat äh, õigusvaldkonnas töötavat inimest ehk siis pool kogu töötajatest saaksid äh, osaleda Euroopa õiguse alasel koolitusel aastaks kaks tuhat kakskümmend see on äh, realistlik eesmärk, aga meil äh, tuleb äh, koondada vahendid kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Need vahendid tuleb ähm, kasutusele võtta, et koolitada juriste oluline tõsta koolituste arvu ja suurendada osalejate arvu. juristide kutseühingud peavad andma oma panuse selliste koolituste korraldamisesse riiklikul tasandil. loomulikult Euroopa Komisjon teeb äh, koostööd äh, praeguste sidusrühmadega, Euroopa Avaliku Halduse Instituudiga, teiste organisatsioonide ja platvormidega, eriti just kutseühingutega. lisaks sellele soovime me algatada uute prokuröride ja kohtunike kahenädalase vahetusprogrammi, mis algaks aastast kaks tuhat kolmteist. soovime pakkuda Euroopa õiguse alast koolitust ka projektide valdkonnas, see kajastub ka meie finantsettepanekutes ja Euroopa Komisjon on äh, valmis äh, võtma vastu vastavad otsused äh, varakevadel. suur tänu ja nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt Salvatore Jacolino, kaks minutit Rahvapartei nimel. suur tänu, proua äh,, härra president, proua volinik. ma kuulasin suure huviga seda, mida siin räägiti ning eh, ma tõepoolest tervitan seda, et juristide koolitust parandatakse, see on väga tõsine prioriteet. Eh, kohtunike, eh, uurijate koolitus on hädavajalik, sest sest eh, see on oluline eh, kodanikele, kes on selle eh, õiguse nii-öelda saajad, aga oluline on ka see, et erinevad süsteemid omavahel koostööd teeksid, sest järjest rohkem me leiame, et õigus on muutunud piiriüleseks. me elame Euroopa Liidus, mis on õiguslikult väga keeruline ja on väga palju erinevaid komponente selles õigussüsteemis. E, me peame tegelema konkurentsi küsimustega. E, meil liiguvad nii kaubad, kuid liiguvad ka e, erialainimesed omavahel ning on vaja, et Eh, toimuks korralikult Euroopa akrediteerimissüsteem. inimesed peavad usaldama Stockholmi programmi, sest et eh, Stockholmi programm eh, põhineb vastastikusel tunnustamisel kõrgetel õigusjuriidilistel tasemel ja noored inimesed kes tulevad turule, teavad rohkem keeli kui vanad inimesed, kuid eh, nendel on sageli raske eh, saada töökohti ja sellepärast on oluline, et aastaks kaks tuhat eh, kolmteist, kaks tuhat kakskümmend oleks meil paika pandud vahetusprogrammid, et nende jaoks oleks piisavalt raha, et kaoksid probleemid. suur tänu ja, ja nüüd ese sotsiaaldemokraatide nimel härra Berlinger. president, Euroopa Liit on tootnud tohutult seadusi, standardeid ja eh, on loodud ka mm, eh, Stockholmi programm Euroopa õiguspiirkond, nii et meil on tohutu mass seadusandlust, aga inimesed kasutavad seda väga piiri, piiratult. E, liikmesriikide advokaadid, e, kohtunikud teavad väga hästi neid seadusi, mis puudutavad nende koduriiki, nad on, neid on koolitatud just nimelt eh, selles osas, aga tõeline Euroopa kohtunik on see, kes töötab liikmesriigis ja tunneb ka väga hästi Euroopa õigust. me ei pea rääkima mitte ainult eh, koolitusest, me peame rääkima ka kommunikatsioonist inimestega sest eh, niimoodi me saame eh, ära kasutada paremini kõiki neid võimalusi, mis Euroopa tasemel on loodud. meil on vaja eh, niisugust liikumist, mis selle asja üles võtaks. me ei saa rääkida ainult ähm, õiguskoolitusest, nii nagu oleks, nagu nad oleksid koolilapsed, kes ainult õpivad mingit keelt, aga me räägime ju väga intelligentsetest, kõrgetasemelise, kõrgetasemelistest inimestest. Eh, nad peavad leidma loomingulisi lahendusi, sest näiteks tsiviilõigus järjest rohkem eh, läheneb üksteisele, just nimelt selles vallas on vaja tegutseda. väga hea, et Euroopa eh, komisjon on veendunud, et vaja on tegutseda ja praegusel hetkel on meil vaja seda suundumust toetada näiteks see, mis toimub äh, Hollandis praegusel hetkel juristide koolituses, on väga huvitav, on äh, tegemist võrgustikuga, kus inimesed omavahel jagavad teadmisi ja eh, mitte ainult äh, mitte ainult kohtunikud, vaid ka uurijad ja me loodame, et komisjon meid väga tugevalt toetab. suur tänu! ja nüüd ALDE nimel eh, proua Cecilia Wikström, kaks minutit. suur tänu, juhataja. Euroopa Liidu institutsioonid eh, nüüd tasapisi hakkavad mõistma, et me oleme kõik eh, erinevad ja mitmekesisus on see, mis meid eh, ühendab oluline on äh, mõelda üheskoos järele Euroopa integratsiooni üle, leides äh, teid, kuidas mõista teisi süsteeme ja ainult niimoodi kogemusi vahendades on meil võimalik üle saada erinevustest ja samas äh, austada teiste süsteemide erinevust. see kehtib ka juristide kohta, kohtunike, prokuröride ja advokaatide kohtu. meil tuleb vastastikku süsteeme tundma õppida ja seda saab teha isiklike kogemuste tasandilt. meil peavad olema võimalused isiklikeks kontaktideks, arvamuste vahetuseks ja siis kontakte niimoodi luues on võimalik edasi liikuda ja ületada erimeelsused ja saavutada mõistmine. on oluline, et meie poolt vastuvõetavad reeglid arvestada, arvestaksid liikmesriikides esinevaid erinevusi ja tagaksid, et äh, õpitakse teiste riikide seadusandlust lugema ja tõlgendama. see kindlasti annaks oma panuse Euroopa õiguskultuuri arengusse praegu ja tulevikus. suur tänu, et te pidasite ka kinni ajast ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Möltser. tänan õigus äh, koosneb paljudest siduvatest äh, õigusnormidest, äh, mis kehtivad mitte ainult riiklikul, vaid ka Euroopa Liidu tasandil ja tihtipeale mõjutab neid norme ka rahvusvaheline õigus, rääkimata kohtunike otsustest, mis mõjutavad õiguspraktikat ja arvestades seda, kuivõrd kiired on ähm, õiguslikud arengud, siis koolitus on loomulikult väga vajalik, eriti kui me soovime tagada ja tugevdada ohvrikaitset Euroopa Liidu tasandil, kui me soovime toetada traumatiseeritud ohvrit, siis väga oluline on, et meil oleks õigusalane koolitus tuleb üle saada ka äh, puudustest, mis meil on seoses vähemuste õigustega ja muude äh, lünkadega. näiteks äh, väga ebaõiglased on Tšehhi Beneši dekreedid. ÜRO Inimõiguste Nõukogu äh, aastal kaks tuhat üksteist juhtis tähelepanu mitmetele kitsaskohtadele, seadustele, mis äh, ignoreerivad äh, ajaloosündmusi ja siinkohal tuleks mainida ka Armeenia genotsiidiga seotud. tänan. suur tänu ja nüüd äh, järgmised kõnelejad äh, kolleeg Matsooni Rahvapartei nimel, kaks minutit, palun. suur tänu, president, mina tahaksin tänada volinik Redingit selle suure töö eest, mida ta on ära teinud. tegemist on üsna delikaatse teemaga. aga see on osa Euroopa õiguskultuurist. mulle tundub, et meie ees on praegu võimalus Stockholmi programmi elluviimiseks. me peame minema edasi selles suunas, mis komisjoni detsembrikuuses teatises on paika pandud ma tahaksin rõhutada, et pilootprojekti eesmärk, millega tuli välja härra Berger, on selles, et me äh, loome õiguslikud platvormid, mida peetakse foorumiks, kus me saame oma erinevatest üle, mitte ainult erinevate liikmesriigide vahel, vaid ka erinevate äh, õiguspraktikute vahel. me äh, inim-, kui me panustame sellesse projekti, pilootprojekti, siis me mitte ainult ei toeta ehm, koolituse järjepidevust, vaid me toome omavahel kokku erinevaid õigusvallas eh, tegutsevaid inimesi, kes jagavad siis ühtset kultuuri kui volinik Reding praegu rääkis, siis eh, ta ütles, et tegemist on olulise valdkonnaga. aga mina ei näe seda eh, eh, piisavalt valgustatuna komisjoni poolt, on olemas mitmesuguseid probleeme, mis seotuvad pilootprogrammiga ning täiesti kriitilise tähtsusega on see, et Eh, pilootprojektid hõlmaksid kõiki eh, õigusvaldkonnas tegutsejaid, sest et õiguskultuur on nendel erinevalt. Eh, asi ei ole ainult mitte selles, mida ütleb kohtunik, vaid asi on selles, et inimestel oleksid üks kultuur, kes selles valdkonnas on, sest muidu kodanikud ei mõista neid. suur tänu ja nüüd Kinga Künts. tänan, juhataja. ühisturul on väga oluline liikuvus. kapitali, teenuste, kaupade ja inimeste liikumisvabadus on meil tagatud. meil on järjest rohkem piiriülest tegevist nii äh, eraelus kui ka äritegevuses, meil on palju piiriüleseid äh, kohtuasju ja me peame ühiselt lähenema Euroopa õigusele. liikuvuse eeltingimuseks on see, et Euroopa kodanikel oleks usaldus institutsioonide ja kohtute vastu. on oluline, et äh, kõik äh, õigusvaldkonnas töötavad inimesed tunneksid paremini Euroopa õigust Justice programmi variraportöörina, mis kehtib aastate kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, on minu arvates väga oluline, et kohtunikud, advokaadid ja prokurörid saaksid äh, täiendkoolitust äh, Euroopa õiguse valdkonnas ja nad peaks mõistma mitte ainult selle õiguse sisu, vaid ka vaimu ja nüüd Evelin Reegner, palun. tänan, austatud volinik Reding, Euroopa Komisjonil on väga ambitsioonikad eesmärgid, viiskümmend protsenti juristidest peaksid aastaks kaks tuhat kakskümmend saama täiendkoolitust. tegemist on väga ambitsioonika eesmärgiga, aga seda ei ole kerge rakendada meil tuleb äh, toetada koolitust nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriigi kui ka kohalikul tasandil. mind huvitab äh, see, kuidas te lahendate keeleprobleemi, mitte just äh, paljud kohtunikud ei valda võõrkeeli, et osaleda vastaval koolitusel. kuidas te plaanite kaasata Euroopa Parlamenti? resolutsioonist te saate lugeda, et Euroopa Parlament äh, lähtub äh, lepingus ette nähtud õigustest ja me tõstatame meie jaoks äh, olulisi teemasid, näiteks internetirakendused ja juristide Erasmus, mis võiks rakenduda tulevikus. tulevikus tahaksime toonitada, kuivõrd oluline on kaasata juristid äh, selliste ettepanekute väljatöötamise, sest nemad teavad kõige paremini, kus on puudused ja kuidas neid ületada. suur tänu. ja nüüd äh, jõuame vaba mikrofoni juurde. härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu, president. lubage mul jagada teiega oma isiklikku kogemust mina toetasin kodanikke Kreekas ning ka eh, eh, minul paluti pöörduda eh, komisjoni poolde, poole, et toetada kodanikke. praegu küsis kohtunik tõlgendust Euroopa kohtult, aga praegusel hetkel ei olnud kogemust selle eh, Eh, küsimuse lahendamiseks otseselt eh, siseriiklikus kohtus ja niimoodi juhtub liikmesriikides alatasa. asi läheb eh, kodanike jaoks väga keerulisemaks, Euroopa Liidu tasemel tohutult palju bürokraatiat ja see annab ka lisatööd Euroopa Kohtule, mida oleks võimalik vältida. sellepärast on tegemist kriitilise küsimusega ja mul on konkreetne küsimus. meie kavatseme rakendada neid koolituse pilootprogramme, aga samal ajal eh, tuleb meil mingisugune, kas meil tuleb sellel ka mingisugune hindamismehhanism, kas tõesti selle protsessi tõttu on saanud kodu ka, kasu ka kodanikud? suur tänu ja nüüd härra Paška. suur tänu, eh, kolleegid. Euroopa Liidu õiguskeskkond muutub pidevalt ja see eh, paneb meie kohtunikud järjest suurema surve alla. Nad eh, peavad suutma aru saada kõikidest muutustest seadusandluses ja neid ka kohaldama ja seepärast eh, peaksid need inimesed, kes eh, tegelevad õigusküsimustega, saama ka võimaluse õppida terve eluaja, aga mitmesugustel logistilistel eh, ja rahalistel põhjustel ehm, on niisuguste kursuste korraldamine väga raske, me peaksime ära kasutama praegused olemasolevad võrgustikud kes on akrediteeritud ning nemad peaksid võimaldama ka eh, õpetust kõikides valdkondades, mida on vaja ka võrdleva eh, õiguse vallas. et ja siis me saavutame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke. suur tänu ja nüüd sooviksin sõna anda volinik Redingule, kes vastab esitatud küsimustele komisjoni nimel. president, ma ei taha pikalt teha, sest õhtu on juba hiline, tahaksin teile ainult öelda seda, et ma olen tänulik, tänulik selle eest, et te tõstatasite nii olulise teema. kui me tõesti soovime luua Euroopa õigusruumi, kus kodanikel on õigussüsteemi vastu usaldus, siis see tähendab õig-, eelkõige seda, et äh, meil on äh, pädevad juristid, see tähendab, me peame looma kõigile professionaalidele õigusruumis tingimused oma pädevuse täiendamiseks, oskuste täiendamiseks ja kaasama kõikidel äh, ametitasanditel nii palju juriste kui võimalik koolitusse. tahaksin veel kord öelda, usaldus tähendab seda ka, et inimesed kohtuksid, et ühe riigi juristid õpiksid tundma teiste liikmesriikide kohtunikke, advokaate, uurijaid, nii et nad teaksid, kelle poole pöörduda, millise kolleegiga ühendust võtma, võtta probleemide korral seega need programmid, mis meil kavas on, on loomulikult sisuliselt olulised, kuid äh, nad peaksid aitama ka kaasa teineteise vastastikusele tundmaõppimisele. suur tänu. arutelu on lõppenud. hääletamine toimub kolmapäeval kell kaksteist null null ja nüüd äh, järgnevad üheminutilised sõnavõtud. kõigepealt saab äh, sõna proua Vjedelevska Rahvaparteist ja juhataja vabandab halva hääldusest. suur tänu